Ladies and gentlemen, ladies and daamid ja härrad. European, European Energy Security Strategy. raportöör. Euroopa energiajulgeoleku raportöör härra Saudargas ja meil tuleb hääletada raporti eelnõud. hääletus äh, nimekirjad on teil laua peal olemas. Te olete pikalt puhanud, me alustasime kell kümme, äh, mitte kõik meist ei ole saanud puhata, sest et kell üheksa oli meil koordinaatorite kohtumine. aga nüüd alustame siis hääletusega. kallid sõbrad, teeme kõigepealt proovihääletuse nagu tavaliselt. kas teile meeldib ITRE komisjon? jah. Äh, elektrooniline hääletus on alanud. When we come to the citation. Eh, eh, has anybody voted? kas keegi üldse on hääletanud? elektrooniline kontroll on lõppenud. ei ole halb. ja me peame kogu aeg kontrollima, kas toetus kasvab või ei enne järgmisi valimisi ja kuna on järgmised valimised nelja aasta pärast, nii et, et aega meil on, aga ikkagi me peaksime siin olema hoolikad. niisiis, kõik on seotud valimiskampaaniaga, muide, kas mõni Ühendkuningriigi saadik ka täna kohal on? kes on Ühendkuningriigist? assistendid võib-olla me soovime teile edu, ei muud midagi. We don't know. Okay, well, well, you are right <laughs> Okay, so thank you. niisiis, aitäh kõigile. kallid sõbrad, alustame nüüd hääletust. meil ei ole eriti palju aega, sellepärast et hääletus on väga pikk. kompromiss üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üks, kolm, üks poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. One three one. sada kolmkümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu. erapooletud, aga me peame seda niikuinii kontrollima. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks, kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, me peame kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üks poolt, vastu. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime. hääletus on alanud, kakssada üks. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tõenäoliselt vastu võetud, jah, vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakssada kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üksteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO neli poolt, vastu, erapooletud, vastu, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, äh, kakssada viiskümmend kolm on tagasi võetud, nii palju kui mina tean, nüüd, et kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, kontrollime hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromissi üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu. me peaksime seda kontrollima. kakssada kaheksakümmend kuus hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist, kolm, kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmteist poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt kolmsada kolmteist, hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. kolmteist A kompromiss, kes on poolt, kompromiss kolmteist A poolt, vastu. me peame kontrollima. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud vastu võetud. muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tõenäoliselt tagasi lükatud, aga kontrollime. muudatus üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. üksteist. poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud. kontrollime. muudatus üksteist, me kontrollime. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on lõppenud ja see on vastu võtnud. ja kolmsada neliteist nüüd esimene osa, kolmsada neliteist esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kolmsada neliteist esimene osa, hääletus on alanud, hääletame esimest osa, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sedapuhku. kolmsada üheksateist esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kas soovite kontrollida, hästi. kolmsada üheksateist, esimene osa. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. nüüd pikk muudatusettepanekud kolmsada neliteist kuni kolmsada kümme, kolm, kolm, üheksa samuti, sest need muudatusettepanekud on identsed. Need on neli muudatusettepanekut, hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud tundub, et vastu võetud, aga siiski kontrollime, sest tegemist on olulise küsimusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd järgmine plokk. kolmsada neliteist, kolmsada üheksateist on identsed. me hääletame koos, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena äh, kolmsada üheksateist teine osa ja kolmsada kakskümmend üks jällegi koos, kuna nad on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend viis, kes on pool, kolmsada viisteist, vabandust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud. me peaksime seda kontrollima, kolmsada nelikümmend üks elektrooniline kontroll. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada nelikümmend viis poolt, kolmsada nelikümmend viis, kolmsada nelikümmend kuus koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime kahte muudatusettepanekut, kolmsada nelikümmend viis, kolmsada nelikümmend kuus. kolmsada nelikümmend viis, kolmsada nelikümmend kuus hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kolmsada viiskümmend üks, teine osa poolt, vastu. kontrollime, palun kontrollige kolmesada viitekümmet ühte, teine osa, hääletus on alanud. vastu võetud. kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend neli, viimane lause, ainult kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kolmsada kaheksakümmend kuus hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. kaks koos kolmsada kuuskümmend kuus ja nelisada viisteist, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime. kaks muudatusettepanekut, kolmsada kuuskümmend kuus ja nelisada viisteist. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. jah, tõepoolest on vaja kogu aeg kontrollida, ütleb esimees viissada üheksakümmend neli, kolmsada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ka seda peame kontrollima. niisiis, kolmsada üheksakümmend neli hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. ja sama tulemus tagasi lükatud. kolmsada seitse nüüd, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime kes arvab ära, mis tulemus tuleb. niisiis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jaa, see on vastu võetud. nüüd üks hetk, kontrollime siin muudatust üksteist praegu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 nelisada kolmteist. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, jah. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime, kompromiss üheksateist. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. Äh, nelisada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah nelisada kaheksa, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, see lükati tagasi, tagasi lükatud hästi, me kontrollime kolmsada kuuskümmend üheksa, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. ma ei ole kunagi keeldunud kontrollimast, ütleb esimees, sellepärast et teie lihtsalt ei tõsta käsi korralikult. niisiis, ma vabandan. jaa, teie mõte oli kontrollida, tore. Äh, nelisada seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. nelisada kaheksateist. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nelisada kuusteist poolt, vastu erapooletud, kontrollime ka seda ja palun tõstke oma käsi, sest ma tõesti ei näe. nelisada kuusteist. me kontrollime neljasaja kuueteistkümnendat. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. jah, ma ei jõua teid nii kiiresti lugeda, ütleb esimees nelisada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada kuuskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime seda kolmsada kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetu nelisada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada viiskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime. nelisada viiskümmend kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud nelisada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sama enamus. kompromiss kakskümmend D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetumas komprom-, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, oleme üks, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetu. nelisada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetu. Äh, nelisada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. nelisada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. nelisada kaheksakümmend kolm. hääletus on alanud. nelisada kaheksakümmend kolm hääletus on nüüd lõppenud see on vastu võetud. palun tõstke käsi. nelisada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kaheksakümmend viis poolt, vastu. kontrollime. nelisada kaheksakümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nelisada kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, sama enamus, see on vastu võetud, nelisada kaheksakümmend seitse poolt, vastu tõenäoliselt viik nelisada kaheksakümmend seitse, kontroll. hääletus on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma ei näe tulemust, nii et, et kontrollime. kolmkümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, vabandust nelja, nelisada üheksakümmend üks esimees parandab, nelisada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, nelisada üheksakümmend üks, kontrollime. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. Äh, kolmsada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolm, viissada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viissada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viissada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud kontrollime. kontrollime muudatus kolmsada, vabandust, muudatus viissada kolmkümmend viis. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. viissada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima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 viissada seitsekümmend üks. kontroll. kontroll on lõppenud. see on vastu võetud. viissada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on tagasi võetud viissada kaheksakümmend kolm on tagasi võetud, nii et äh, viissada kaheksakümmend neli nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud ka see on vastu võetud. viissada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. me peaksime seda kontrollima. niisiis, viissada kaheksakümmend kaheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kolm poolt, vastu. me peame seda kontrollima, kuussada kolm. elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kuussada neli poolt, vastu erapooletud. kas keegi on erapooletu? ma arvan, et me peame kontrollima jällegi kuussada neli. kontrollime muudatust kuussada neli. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. IMCO viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuussada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu kuussada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime. kuussada kaheksa. on oluline seda kontrollida. kuussada kaheksa hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud, aga vahe oli tõesti väike. kuussada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuussada viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuussada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuussada kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuussada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te olete valmis kontrollima? mina ütlesin, et on vastu võetud, ütleb esimees, aga kontrollime. ma olen avatud igasugustele ettepanekutele. niisiis, nüüd näeme, kellel oli õigus. palun hääletage hääletus on lõppenud. näete, mul oli õigus. Teie võib-olla mõtlesite vahepeal ümber. enne polnud tulemus sugugi nii selge. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Kol-, kuussada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, me kontrollime seda kuussada kolmkümmend kuus. kontrollime. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. aga teil oli õigus, et me peaksime selliseid asju kontrollima. Teil oli täiesti õigus. minul oli õigus, kui ma ütlesin ei, aga ka mitte päris õigus. nelisada seitsekümmend viis poolt, vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuussada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime. kuussada kolmkümmend. hääletus on lõppenud. jah, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend neli A poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kuussada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuussada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuussada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud või kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kuus A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, kuussada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime kuussada kaheksakümmend kaheksa, kuussada kaheksakümmend kaheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme, esimene osa poolt. vabandust, kolmkümmend kaheksa A, kolmkümmend kaheksa A poolt, vastu me peaksime seda kontrollima. hääletus on alanud. kolmkümmend kaheksa A hääletus on lõppenud. vastu võetud. kümme, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, poolt, vastu erapooletud, kontrollime. Inta neli. kontrollime elektrooniliselt ja nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. Inta seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, kuuskümmend ka-, seitsesada kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, kuussada üheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsesada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsesada poolt, vastu, kontrollime seitsesada. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. kuussada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud seda peaksime ka kontrollima. palun tõstke oma käsi paremini, ütleb esimees. kuussada üheksakümmend üheksa, kontroll. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. seitsesada neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. seitsesada neli, kontroll hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. seitsesada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsesada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada kolm on tagasi lükatud, hästi kontrollime. seitsesada kolm me kontrollime seitsesada kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitsesada viis poolt, vastu. kontrollime. seitsesada viis, kontroll on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend äh, A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend B vas-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsesada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend C poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelisada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsesada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud. kontrollime seda seitsesada nelikümmend kaheksa kontroll. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu. kontrollime, tõenäoliselt võeti vastu. kontrollime kahe, INTA kaksteist, hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kas see on vastu võetud? kuussada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsesada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsesada seitsekümmend kolm poolt, vastu kontrollime. Äh. seitsesada seitsekümmend kuus elektrooniline kontroll. seitsesada seitsekümmend kuus, me kontrollime elektrooniliselt, nüüd on äh, hääletus lõppenud ja see on vastu võetud. seitsesada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. see on vist vastu võetud, aga kontrollime, seitsesada kaheksakümmend üks. elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, seitsesada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsesada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. seitsesada üheksakümmend üheksa kontroll on alanud, kontroll on lõppenud, see on tagasi lükatud. seitsesada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kaheksasada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kaks ja kaheksasada seitse, neid hääletame koos, sest need on identsed. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Inta viisteist, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime Inta viiteist, teist osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kaheksasada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksasada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksasada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksasada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsesada viiskümmend üheksa, ei, see kolmteist võeti vastu, seega me hääletame nüüd kompromiss nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada kakskümmend üks, vabandust, kaheksasada kaksteist. Eh esimees vabandab, et eksis. kes on poolt? üheksasada kaksteist, kes on vastu, erapooletud, kontrollime. kaheksasada kaksteist. tõenäoliselt lükati tagasi. aga kontrollime. kui me juba alustasime kontrolli, siis peame ka lõpetama. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kaheksasada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksasada üheksateist poolt, vastu, erapooletud. me peaksime seda kontrollima. kontrollime. kaheksasada üheksateist. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. Äh, sada kaheksasada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kaheksasada kakskümmend üks, kontroll hääletus on lõppenud. see on vastu mõõdetud kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud kontrollime. liiga palju erapooletuid. muudatus nelikümmend kaks. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus on lõppenud see on vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss eh, FA poolt vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt vastu, kontrollime kuuskümmend kaks, kontroll. Check is closed. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime jällegi. Sixty three. kuuskümmend kolm, kontroll. Check is closed. Rejected. Rejected. Compromise tagasi lükatud, kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun tõstke käsi muudatus seitsekümmend, kontroll. nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, sada kakskümmend poolt, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud vist, aga kontrollime. One hundred twenty. Check. Closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss LA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. kuuskümmend üheksa, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt vastu, erapooletud. kontrollime, kaheksakümmend viis, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu erapooletud vastu võetud, sada viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, äh, sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud. kontrollime, sada kakskümmend neli, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga kontrollime siiski. sada kakskümmend kolm, kontrollime. hääletus on alanud, nüüd on hääletus õppenud see on vastu võetud. Äh, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tõenäoliselt vastu võetud, aga kontrollime, sada kaheksateist, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, äh, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime sada üheksateist. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada üheksateist on tagasi lükatud ja, ja Um, uh, uh, lugupeetud kolleegid, raportöör on teinud ettepaneku äh, selgituste osas, et me hääletaksime neid plokina, aga kui keegi ütleb ei selle volituste plokina hääletamise kohta, siis hääletame neid ükshaaval. nii et, et äh, meil on vaja kõikide kolleegide nõusolekut vajutage nupule ja öelge jah või ei. Teie pole nõus. mina olen koos hääletamise vastu. niisiis. Äh, kallid sõbrad jah, meil on siin praegu proovihääletus enne hääletust järgmise kuu Äh, me hääletame nüüd neid mainitud muudatusettepanekuid plokina, sellepärast et need on identsed. alustame siis kolmest, muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd üks, kaks, seitseteist ja kaheksateist ühiselt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt,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 kaheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme, kümme ja üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud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 tegemist oli siiski hea ettepanekuga, ütleb esimees, sellepärast et mõnede muudatuste puhul eriti suurt enamust vastuvõtmisel või tagasilükkamisel ei olnud. kolmteist kuni viisteist inimest oli mõnede muudatuste vastu, nii et, et äh, tõesti hea oli neid ühekaupa hääletada. ja nüüd nimeline hääletus, elektrooniline elektrooniline hääletus. Äh, lõpphääletus, hääletame siis kogu ettepanekut ja hääletus on alanud. niisiis, kolleegid. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolthäält, kolmteist vastuhäält, neli erapooletut. õnnitlused äh, meie raportöörile kui äh, raportöör äh, tahab sõna võtta, siis palun. härra Saudargas. Äh, tahaksin tänada kõiki tõesti selle raske töö eest, mida me tegime. aitäh kolleegidele, ütleb esimees, aitäh, et hääletasite Hello. tere päevast, head kolleegid. jätkame nüüd oma tööd. härra Puusek peab minema Poolasse olulisele kohtumisele ning palus minu ennast asendama. nii et me ei räägi ülekandesüsteemide haldurite võrgustiku tööst vaid hakkame kuulama selle organisatsiooni esindaja ettekannet ja pärast vahetame arvamusi. proua Bente Hagen on siis ENTSO juhtkomitee aseesimees ja Victoria Busatsi on ENTSO G, ENTSO G, ENTSO gaas, G on siis gaas ja E on siis Euroopa ilmselt jah, kui ma ei eksi Eh, tema on siis eh, peadirektor. ja Enso on siis eh, Euroopa püsi, ülekandeühenduste operaatorite võrgustik ning Enso ülesanne on hõlbustada koostööd ülekandevõrkude operaatorite vahel üle kogu Euroopa ning tagada ülekandevõrkude arendamine vastavalt Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärkidele. oleks tore, kui te saaksite vaiksemalt teha, sest see tõesti häirib mind. Enso on saanud endale õigusliku volituse kolmanda energiaturupaketiga kahe tuhande üheksandast aastast, mille eesmärk on, oli täiendavalt liberaliseerida gaasi ja elektriturgu Euroopa Liidus. meil on umbes tund ja viisteist minutit ette nähtud selle punkti arutamiseks, võib-olla saame varem hakkama, ning nüüd annangi sõna proua Hagemile, kellele jääb seitse minutit või vähem selle ettekande tegemiseks. aitäh ning suur tänu mind kutsumast! minu nimi on Penta Hagem mina olen Enso E juhtkomitee aseesimees ning järgnev, järgmised kaks aastat olen ma siis esimees, mind on valitud nüüd. meie panus Energialiitu on tarnekindluse ja kestlikkuse ning konkurentsivõime tagamine. energia trilemma on välja, tõsine väljakutse, millega me silmitsi seisame ning ning äh, poliitiliste lahenduste loomine selle trilemma lahendamiseks on üks keerulisemaid küsimusi, mis riikide ja ettevõtjate ees seisab. energialiit on kutsutud ellu energiatrilemma lahendamiseks ja ülekandevõrkude haldurid, ülekandesüsteemide haldurid on põhilised, kes äh, siin praktilisi küsimusi lahendama peavad meenutan teile, et meie ametlik volitus, ametlikud ülesanded, see on kolmas, kolmandast energiapaketist elektri, gaasi direktiiv ja ENSO E, ENSO T ja ENSER on nende rakendamisel väga olulised ning kujutavad endast vahendeid sujuva energiasiirde tagamiseks Äh, see on väga tundlik. ent see teenindab äh, neljakümmet ühte, nelikümmend üks ülekandesüsteemi haldurit on meil ja üle kolmekümne riigi teenindame. nii et me oleme paratamatud monopolid ja teeme koostööd siis riikide ja järelevalveasutustega. meil on tuhat gigavatti tootmisvõimsust Euroopas ja kolmsada tuhat kilomeetrit ülekandevõrke, ülekandeliine Euroopa tarbijate teenindamiseks. meie peamised ülesanded on täita kümneaastast võrguarenduskava, tulen selle juurde tagasi, töötame välja ka võrgueeskirju, mis on väga põhjalikud normide kogumid energialiidu või siseturu rakendamiseks. me sisuliselt rajame neid turge ja teeme koostööd piirkondlik, piirkondadega. väga oluline on meie jaoks piirkondlik koostöö. lisaks üle-euroopalisele koostööle ning loomulikult nõustame siis riike vastava poliitikavaldkonna sisustamisel investeerime umbes sada viiskümmend miljardit aastat Euroopas, äh, sada viiskümmend miljardit eurot Euroopas taristusse kahekümne, kahe tuhande kolmekümnenda aastani. see on üks kolmandik nendest investeeringutest, mis me teeme. võrreldes Junckeri kavaga on, on see palju suurem summa. tegemist on siis väga suurte summadega ja me investeerime jätkuvalt. investeerime kahtekümmend viite tuhandesse kilomeetrisse ülekandevõrku ja kolmekümnesse tuhandesse kilomeetrisse muudesse võrkudesse, mis võimaldab meil kolmekümne protsendi võrra vähendada CO kahte elektrisektoris ning saame kuuskümmend protsenti üldtarbimisest katta ning äh, kahest kuni viie euroni vähendada hinda megavatt-tunni kohta, nii et rusikareegel on, et kui meie investeerime ühe euro, siis saab Euroopa sellest kasu kaks eurot. nii et kõik võidavad. nii palju investeeringutest, nüüd. on meil vaja ka regulatsioone ning me oleme välja töötanud elektriturgude jaoks kolm võrgu eeskirja ühenduste jaoks äh, vastavad eeskirjad ning äh, ning täiendavalt veel neli tüüpi eeskirja, umbes tuhat lehekülge kokku ning need võetakse vastu kaks tuhat viisteist ning hakkavad kujutama, kujutama endast alust energialiidu tõhusa toimimise tagamiseks aga me ei ole ainult tegevad nende regulatsioonide kujundamisel, vaid me kujundame ka turge. ning oleme praegu rajanud suurima riikidevahelise elektrituru maailmas. meil toimuvad hetkehinnaga oksjonid kahekümne kolme ülekandesüsteemi operaatori osalusel ning kasu on tohutu, hinnad vähenevad paraneb tõhusus, paraneb tootmisvõimsuste kasutamine, vähenevad heitmed ning suureneb süsteemi töökindlus. viieteistkümnendal mail kaks tuhat neliteist oli meil sama hind Barentsi mere kaldal ja Iberia poolsaarel ning ma loodan, et kaks tuhat viisteist tulevad Tšehhi, Rumeenia, Ungari ja Slovakkia ka selle turuga kaasa ning äh, siis äh, ulatub see üks ja sama hind Barentsi merest Musta mereni. nii et me, me sisuliselt loome turge. energialiidus praegu on märgitud ja on juba märgitud, on äh, piirkondlik koostöö väga oluline. TSO-d, ülekandesüsteemide haldurid on alati teinud piirkondlikku koostööd ning praegu parandame piirkondlikku koordineerimist selleks, et süsteemide tööd tõhustada. meil on palju taastuvenergiat elektrivõrgus ning see kujutab endast väljakutset, millele meil tuleb leida lahendused. praegu koordinee-, loome äh, piirkondlikke koordineerimiskeskusi tarnekindluse tagamiseks, kavatseme kokkuleppe sõlmida kaks tuhat viisteist ning kõik TSO-d tulevad siis ühte sellesse piirkonda või keskusesse kokku ning ülesanne on välja arvestada vajalikud võimsused, koostada riskiplaanid, katkestuste plaanid ja muud vajalikud dokumendid, nii et teeme koostööd piirkondades ning loodame, et kaks tuhat kolmkümmend eesmärkidega seoses laieneb see koordineerimine veelgi enam ning puudutab ka riikide kasutatavaid energiaallikaid, nende proportsioone. nii et see on oluline väljakutse tulevikuks. energialiidu ülesanne on lahendada energiatrilemma. Enso ees oleme see, ENSO sees oleme seisukohal, et praeguseks on regulatsioonid enam-vähem välja töötatud ning nüüd on saabunud aeg nende rakendamiseks. aitäh teile tähelepanu eest! tänan! proua Hagem. nüüd tahaksin küsida, tahaksin paluda Enso Gaasi äh, peadirektoril härra Musadžil oma ettekanne teha. aitäh! aitäh võimaluse eest, on, äh, mille Ensole andsite teile oma tööst rääkida ning äh, Energialiidust rääkida. ma üritan anda teile ettekujutuse sellest, mis on Enso G meie riigid on praegu kahekümne kuues liikmesriigist kahekümne kaheksast, Malta ja Küpros ei ole praegu veel meie süsteemis sees, sellepärast et neil ei ole gaasivõrku. meil on kakssada nelikümmend kaks tuhat kilomeetrit torujuhtmeid üle kogu Euroopa, mille abil gaas jõuab igale poole, gaas on kakskümmend kolm protsenti üldisest energiatarbimisest Euroopas niisugused on need äh, üldised mõõtmed, äh, mis on gaasi ja elektriturul Euroopas. üks väga oluline asi, mida peaks teadma, on see, et gaas on kogu aeg olnud mittekohalik turg, äh, välja arvatud siis viiekümnendad ja kuuekümnendad aastad, kui meil tõesti olid siseriiklikud gaasiturud, aga juba alates seitsmekümnendatest aastatest on meil tegemist rahvusvahelise turuga, kus gaas liikus läbi mitme riigi gaasi jaotamise käigus lõpptarbijani. ning seetõttu on gaas äh, alati olnud Euroopa äri ning koostööd on pidanud tegema kõik ülekandesüsteemide haldurid üle Euroopa. meenutan seda, sest äh, gaasi import äh, põhjast, Põhja-Aafrikast seitsmekümnendatel ning nüüd üheksakümnendatel Venemaal ja, ja Põhjamerest nüüd üheksakümnendate aastate lõpus on niimoodi toiminud. kas ma liiga kiiresti räägin, liiga, liiga palju on infot? Enso G roll on samasugune nagu Enso E-l. nii et me koondame ülekandesüsteemide haldurid selleks, et edendada ja, ja lõpetada rajade energia siseturg teile ettekujutust andmaks meie struktuurist, on kõik liikmed esindatud üldkogus ning äh, kakskümmend üks presidenti on siis juhtkomitees, need on kaks põhiorganit, mis meil on ning need, see struktuur, mis allapoole jääb, on nüüd juba operatsiooniline struktuur, täitev struktuur. aga seal on ka päris palju töötajaid selleks, et me saaksime oma ülesanded täita ENTSO ülesanne üldises plaanis on töötada välja võrgu eeskirjad üle kogu Euroopa, üksikasjalikud kavad, tarne olukorra hinnangud suveks, talveks ning samas ka parandada jaotuse toimimist ning infovahetust eri turuosaliste vahel. vabandust nii. valmistamaks ette eh, ENSA jaoks kõige olulisem teema on võrgueeskirjade väljatöötamine ning meile on antud kaksteist kuud dokumentide ettevalmistamiseks eh, pärast komisjonilt vastava ettepaneku saamist. üks kõige olulisemaid asju, mida peame silmas pidama, on see, et võrgueeskirja ettevalmistamisel tuleb kaasata kõik sidusrühmad üle kogu Euroopa ning töörühmad, mis on moodustatud ENSO-G-s, mis on kolmas äh, plokk rohelisel foonil ekraani alumises osas, need ühistöösessioonid, üritavad jõuda konsensuse või kokkuleppeni äh, vastavalt ettepanekule, mille ENSO-G on esitanud see tähendab, et ENSO G struktuur äh, rajaneb Brüsseli meeskondadel, tööl. Brüsseli meeskond on suhteliselt väike, aga, aga kõik ENSOG liikmed toetavad tema tööd ning äh, kaasatud on kõik sidusrühmad, selleks et oleks võimalik võimaluste piires jõuda konsensusele seoses ettepanekuga. ning nende koostöö on võtmetähtsusega selleks, et äh, oleks võimalik energiasektoris äh, ükskõik mida saavutada, sellepärast et energiasektoris peavad kõik sidusrühmad olema kaasatud ja konsulteeritud meil on õnnestunud selle perioodi jooksul luua, tagada tõesti ulatuslik sidusrühmade kaasamine meie tulemuste saavutamiseks ning tulemused, missugused need on? selleks, et tekiks tõeline siseturg, on meil vaja vahendeid ja on meil vaja regulatsiooni, norme. Need normid, regulatsioon on võrgueeskirjad ning vahendid on kümneaastane võrgu arenduskava koos kõigi muude vahenditega, mille abil turule antakse infot, mis võimaldab turul toimida ja turuosalistel osta ja müüa gaasi üle kogu Euroopa. mis, milline on siis olukord võrgueeskirjaga gaasi osas? viie aasta töö jooksul või tulemusena oleme teinud ettepaneku ning saanud heakskiidu kolmele võrgueeskirjale gaasikomiteed, samuti võimsuse jaotusmehhanismile või Äh, mahu jaotusmehhanismile ning see rakendatakse esimesest novembrist ja esimesest oktoobrist käesoleval aastal ning äh, siis tuleb meil koos talitlus, äh, eeskiri, mille on kinnitanud komisjon eelmisel nädalavahetusel, kolmekümnendal aprillil ning toetame praegu tariifide ja kasvu, võimsuse suurendamise eeskirjaga, arvestades tipptarbimise küsimusi, mis on eh, heaks kiidetud komisjoni poolt ja teiste pädevate organite poolt, nii et põhistsenaarium on paigas, praegu oleme jõudnud rakendamise juurde, rakendamine on loomulikult üle, ülioluline. Enso G ja kõik tema liikmed ei ole mitte ainult valmistanud ette vastavad dokumendid, vaid nad on vastava perioodi jooksul kontrollinud ka võrgueeskirjade rakendamise võimalusi TSO-d tulevad kokku omavahel ning valmistavad ette nõndanimetatud äh, siis selle capacity platvormi selleks, et anda gaasivõrgu kasutajale võimaluse reserveerida endale vajalik võrguvõimsus äh, kõigi torujuhtmete osas üle Euroopa ning nii on antud turuosaliste käsutusse väga oluline vahend, mis annab neile võimaluse saada teavet ühtselt platvormilt üle kogu Euroopa ülekandevõimsuste olemasolu kohta. nii et iga turuosaline, iga kasutaja, äh, igal kasutajal on võimalik teada saada, kuhu ja kuidas on tal võimalik oma gaasi üle kanda mitmekesisestamine on samuti väga oluline komponent energiaturu loomiseks. ning selleks, et meil oleks rohkem mitmekesisust torujuhtmete ehk siis nende võimalike marsruutide ja allikate osas, on meil vaja teha investeeringuid. meil on vaja investeeringuid, sellepärast et nagu te kursis olete on gaasi sisemine kättesaadavus Euroopas vähenemas ning äh, isegi stsenaariumis, kus, mille kohaselt gaasi tarbimine üldiselt hakkab vähenema lähitulevikus, on olukord ikkagi niisugune, et vabandust, midagi ei toimi selle süsteemi juures. olukord kus eh, tootmine väheneb ning me peame arvestama seda tootmise vähenemist teiste gaasiliikidega eh, ning eh, kompenseerima seda näiteks kildagaasiga, biometaaniga, muude võimalustega või, või siis kasutama teisi marsruute, et tagada konkurents ning kestlikkus gaasi kasutamisel Euroopas. miks me räägime sellest mitmekesisusest? selleks, et meil ei oleks mitte ainult paar tarnijat, ja seega vähe konkurentsi, vaid oleks vastupidine olukord. kui me räägime taristust, siis peame ühtlasi rääkima ka sellest, kuidas see taristu rajada. ning siin ongi meie kümneaastane võrguarenduskava, mis sai heakskiidu eelmisel kuul. ning mm, me näeme, et praegu on juba esitatud terve rida projekte, millest osa on saanud heakskiidu, osa aga ootavad seda veel ning projekti heakskiitmise hetkest on siis vaja mhm, kas see liigub edasi, et saate ise edasi liigutada, väga hea. ma ütlesin siis just, et investeerimisotsuse tegemise hetkest kuni taristu äh, kasutuselevõtuni läheb päris palju aega, võtame järgmise slaidi, ma jõuan tasapisi lõpule ka. nii et äh, me näeme, et äh, probleeme on veel päris palju vajaliku taristu rajamisel Euroopas. Nendest ja võtame nüüd viimase slaidi. asjaoludest nähtub, et taristut on vaja, sellepärast et Euroopal on vaja gaasi ning äh, konkurentsi tuleb suurendada ning gaasisüsteemi kestlikkus on vaja tagada ja seetõttu tuleb niipea kui võimalik rakendada kõik olemasolevad normid selles valdkonnas. suur tänu ja vabandust, et mul läks kauem, kui ma arvasin. Äh, aitäh, proua Haagem ja härra Musatsi teie ettekannete eest meil ei ole praegu vist sõnasoove, ma ei ole vähemalt neid näinud, aga koordinaatorid, tõstke, andke palun käega märku. koordinaatoritel on kolm minutit ja siis eh, mittekoordinaatoritele anname ühe minuti sõnavõtuks. aitäh! päris palju infot on eh, meile antud lühikese aja jooksul, tahtsin küsida seoses äh, tarnepoolega. Te, te mainisite, et Euroopas toodetakse gaasi vähe ja see gaasi tootmine väheneb veelgi ning tahtsin küsida teie arvates, kui oluline võiks siis kildagaasi kasutuselevõtt või arendus olla ning äh, milli-, missuguse määra protsentuaalselt võiks Euroopa tarbimisest sellega katta tulevikus? okei okay. uh,, well, shell gas can kildagaas Ähm, mängib oma rolli. olete kindlasti kursis, et meie olukord Euroopas on siin Ameerika Ühendriikide omast erinev keskkonnaplaanis ning ka Energialiidu teatises rõhutati, et kildagaas võiks olla potentsiaalselt üheks äh, kasuallikaks Euroopale. aga mööndi samas, et iga liikmesriik peab ise tegema otsuse selle kohta, kas ta võtab kildagaasi kasutusele. Protsent, protsentuaalselt, millisest määrast me räägime, mul ei ole neid numbreid peas, aga ettekande slaididelt on näha ja see on ka meie võrgus väljas ja kümneaastases võrgu arenduskavas kirjas, kildagaasi võimalik osakaal kaks kaks tuhat, lihtsalt äh, teile ettekujutust andmaks, kaks tuhat kakskümmend on potentsiaalselt miljard kuupmeetrit, kaks tuhat kolmkümmend on siis projektsioon, mida tuleb veel kontrollida. võimalikult siis juba kakskümmend, kolmkümmend miljardit kuupmeetrit mis on üks kümnendik eelmise aasta üldtarbimisest, eelmisel aastal umbes nelisada miljardit kuupmeetrit äh, gaasi tarbiti üle kogu Euroopa. loomulikult puudutab see ka keskkonnakaalutlusi ning äh, otsused tuleb siin teha liikmesriikidel, et missugune poliitiline lahendus neile kõige rohkem sobib. ning kui lubate, siis ma lisan, et ma ei saanud oma ettekandes käsitleda, kuna aega oli vähe, koostööküsimusi. koostöö kõigi osaliste vahel oli väga oluline nende viimase viie aasta töö tulemuste saavutamiseks ENTSO-gis seoses võrgueeskirjade koostamisega. ning kümneaastase võrguarenduskava väljatöötamiseks ka. meil oli kolm eri redaktsiooni ning saime tagasisidet institutsioonidelt, ESA-lt, turuosalistelt ning koostöö ongi võtmesõna, ainult nii me saame edasi liikuda, sest kui me kõik tegutseme eraldi, siis me kunagi vajalikke tulemusi ei saavuta. aitäh, proua Nibler! aitäh, härra esimees! kõigepealt äh, suur tänu väga huvitava ettekande eest, mul on kaks küsimust. kolmas äh, energia siseturu pakett, kui ma õigesti mäletan, pärineb aastast kas te kuulete? on, kuulete tõlget? aga ma alustan äkki siiski algusest peale. no ma alustan algusest peale. nii et kõigepealt äh, suur tänu väga huvitava ettekande eest. kuulete? ma jätkan emakeeles nii et kui ma õigesti mäletan, kolmas energia siseturu pakett pärineb aastast kaks tuhat üheksa ning tuli rakendada aastani kaks tuhat üksteist, praegu on aasta kaks tuhat viisteist. ning ühtsest energia siseturust oleme siiski päris kaugel ning küsingi nüüd, kuna te nõustate komisjoni ka nendes küsimustes, et mida oleks võimalik teha selleks, et, et tõesti ära teha see energia siseturg või seda selleni jõudmist kiirendada. et ma tean, et on tehtud projekte, aga kui ma vaatan, kui raskelt see rakendamine läheb, siseturupaketi rakendamine vähemalt osades liikmesriikides, siis eh, tekib minus täielik frustratsioon ja olukord ei muutu, juba palju-palju aastaid üritame seda siseturgu realiseerida, et oleme ikkagi väga kaugel, nii et minu küsimus olekski, et mida te soovitate komisjonile siis oma nõustaja rollis? liikmesriikidele öelda ning teine küsimus, mida ise arvate ülekandevõimsuste suurendamisest? no näiteks äh, Saksamaaga seoses meil on arutatud neid küsimusi, et ähm, et äh, missugune on teie hinnang siis nendele ülekandevõimsuste turgude, äh, sellele ülekandevõimsuste turgude olukorrale? Thank you um.... aitäh. kiirus on väga oluline ning esimese ja teise paketiga me seda ei saavutanud, aga kolmas pakett on niivõrd detailne ning sisaldab nii palju regulatsioone, et kui me seda, me, me peaksime selle rakendama niipea kui võimalik ja kui me selle rakendame, siis on siseturg paigas, turukujundus on, on olemas ning äh, normid on olemas ning ähm, kuidas nüüd äh, siis jõuda kiiremini edasi selle asjaga? TSO-d peavad tagama selle kiiruse ning äh, peatse rakendamise. ISL on vaja võib-olla täiendavaid ressursse, et nad saaksid omalt poolt seda rakendustööd paremini teha ning komisjon peab siis äh, samuti kaasas käima. nii et regulatsioon on paigas, mõned pisikesed jupid on puudu, näiteks on puudu regulatsioonid tarnekindluse osas Euroopa Liidus, teatud ähm, seosed jae- ja hulgituru vahel, aga kui see pakett ja võrgueeskirjad vastu võetakse, siis peaks kõik äh, vajalikud lülid olema paigas, aga me peame rakendust äh, edasi suruma ja kõik äh, selles osalema. nii et ma loodan et äh, vahendid on praeguseks paigas ja liikmesriigid peavad ainult siis äh, edasi liikuma läbi raskuste ja takistuste küll. nii et mina olen optimistlik. nüüd äh, ülekandevõimsuste turu juurde. meie hinnangul tuleks siin see sihtmudel rakendada, et kõigepealt energiaturg puhtalt ja, ja alles siis ülekandevõimsused nii et me äh, saaksime loomulikult äh, paindlikkust suurendada, aja seda mm, lahendusi parandada, me peaksime kiirendama äh, kõike seda ja pärast tegema ära ülekandevõimsuste turud, turud. nii et meie seisukoht on, et kõigepealt sihtmudel üks tuleks rakendada, ehk siis energia siseturg ning siis vajaduse korral ülekandevõimsuste turud välja arendada, aga need peaksid olema mitte enam siis siseriiklikud, vaid üle-euroopalised ning omama kindlasti piiriüleseid, piiriülest mõõdet. et asi ei jääks riigi sisse, et riigid tarnivad ainult endale ja jaotavad ainult endale, sest see on väga kulukas, nii et aga igal juhul kõigepealt energiaturg ise. härra Kelly. Uh, aitäh suur aitäh selle ettekande eest. mul on kaks küsimust. kas te räägiksite mikrofonile lähemal, öeldakse kõnelejale. ühesõnaga, mul on kaks küsimust. kummalegi kõnelejale üks. esimene küsimus puudutab vajalikke investeeringuid. missugused on investeeringud, mida on vaja, mida on vaja kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani, te ütlesite kuni viiskümmend miljardit, kuskohast see investeering peaks tulema? ja kui investeeringut ei saada, missugused on tagajärjed. nüüd mm, mis äh, puudutab gaasi, siis rääkisin isegi sel teemal äh, Dublinis mõni nädal tagasi konverentsil Venemaal ja Ukrainas toimuv on meid sundinud Euroopas nii-öelda üles ärkama. Äh, LNG on muutunud olulisemaks, turg on läinud suuremaks, see on tegelikult väga hea selle äh, sellepärast, et siin me saame rohkem erinevaid variante kasutada, aga te nimetasite ka biogaasi. tahan küsida, mis te arvate, missugune saab olema biogaasi roll ja missugune saab olema tema protsentuaalne osa turul? kas me oleme biogaasi vallas ka konkurentsivõimelised võrreldes LNG-ga ja maagaasiga? jaa, võib-olla kõigepealt investeeringuid puudutav osa sada viiskümmend miljardit eurot aastani tuhat, kaks tuhat kolmkümmend, see peaks tulema klientidelt, võrguklientidelt ja ma mõistan, et seda, see on suur summa, aga investeering on ka äärmiselt tõhus. investeerite ühe euro ja saate tagasi kaks. seega investeering on igati, igati kasumlik, nii et kui mul oleks endal nii palju raha, siis ma investeeriksin ka sellesse, aga mida meil siin tegelikult on vaja, meil on tarvis stabiilset regulatiivset raamistikku, et äh, ja investeeringu tootlus on siin tegelikult aktsepteeritav. Äh, ma julgen öelda, et peaaegu kõikides riikides olukord on praegusel hetkel niisugune, sellepärast et liikmesriigid näevad, kui oluline on uute võrkude rajamine Äh, raha on alati probleemne, aga teine asi, mida on kindlasti vaja, on stabiilne regulatiivne režiim, mis tuleb luua ja praegusel hetkel on lähenemine sellele positiivne, seega see on hästi, see olukord. nüüd gaasi seisukohast, te rääkisite Venemaa ja Ukraina kriisist ja probleemidest, mis mida Euroopa Liit võib ta pidada taluma seetõttu, seda me peame alvesse, arvesse võtma. ja peame mõtlema sellele, kuidas eri, erinevates gaasi variantidesse investeerida, näiteks biogaasi, aga mitte ainult biogaasi, vaid ka teistesse äh, mitte nii tavakasutatavatesse gaasidesse. biogaas on üks mittekonventsionaalne gaas, mida on võimalik kasutada eeldusel, et gaasi kvaliteet on, on võrkudele vastuvõetav ja mingeid muid probleeme sellega ei ole. investeeringud, investeeringud on alati väga olulise tähtsusega. sellest seisukohast lähtudes, et selleks, et meil oleks olemas tõeline siseturg ja ma vastan ka selle, seeläbi varasemale küsimusele, selleks, et meil oleks olemas tõeline siseturg, on tarvis reegleid. gaasituru jaoks reeglid on olemas, nüüd tuleb nad ainult ellu, ellu rakendada. rakendamine tähendab seda, et me jagame vastutust, et igaüks meist võtab oma, oma osa sellest vastutusest kanda ja siis me peame tegema tööd, me peame me peame tegutsema TSO-de, NRA-de raames ka liikmesriikides ja võib-olla suisa piirkondlikul tasandil selleks, et olukorda võimalikult optimeerida. vahelülid on jätkuvalt olulised selleks, et ühest või teisest probleemist üle saada, erinevates valdkondades on meil erinevaid probleeme Balti riikides ja mõningates Ida-Euroopa piirkondades just tänu Venemaa olukorrale, stabiilne regulatiivne raamistik tahan ainult meenutada, et näiteks Ühendriikides on olemas väga stabiilsed regulatiivsed reeglid juba kümme aastat või isegi rohkem. ja niisugused reeglid on vajalikud, et investoritel olla atraktiivne. küsite, kes kavatseb investeerida põhimõtteliselt investeeritakse meile kõi-, meisse kõikjalt maailmast, aga väga oluline on see, et investeerijad näeksid, kuidas turg toimib. see tähendab ka just eriti gaasi puhul, et meil peab olema visioon gaasi kasutamisest energiasegus, kuna ilma visioonita ei ole võimalik leida mingit investorit, mitte ainult seda investorit, kes hakkab taristuid rajama, aga ka neid investoreid, kes hakkavad gaasiväljadel oma raha kulutama. ilma visioonita ei ole võimalik leida mitte ühtegi investeeri-, investorit, kes investeeriks ühtegisse osasse gaasiturust. biogaas on üks variant, mida saab toota ka koha peal lokaalselt, aga kui, kui gaas juba siseneb üht, see võrku, siis ei ole seal enam peal mingisugust märki, et ta tuleb sellest või teisest piirkonnast. minu isiklik seisukoht on niisugune, et äh, biogaas võib-olla on niisugune lokaalne panus, sest et tõesti ei ole võib-olla liiga mõistlik Euroopa ühest otsast teise otsa hakata biogaasi transportima ja kui ta kord on juba selles ühtses võrgustikus, siis enam ei saa tema päritolu tuvastada, aga igal juhul äh, stabiilne regulatiivne raamistik, investorite jaoks kindlus ja, ja investorite jaoks visioon, missugune saab olema Euroopa energiasegu ja milline on gaasi roll selles energiasegus. tänan. Put... Ai... nii, mina panin ennast ka, ka küsimuse esitajate nimekirja ja minu küsimus on teile, härra Muusetsi. ma näen siin teie, teie graafikus, et, et Roo-, Šveitsil on väga oluline koht, samas ma ei näe Norrat ja ma ei näe ka Rootsit ega Soomet, tõsi. kui te nüüd meenutate seda Euroopa kaarti, mida ma teile näitasin, siis tõsi, Šveits on seal olemas Šveits on üks meie liige, Norra on samuti kohal, lisaks on veel Ukraina ja samuti ka endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia. järgmisel nädalal me hakkame arutama täiendavate liikmete astumist ENTSO-sse, miks nad praegusel hetkel veel pildil ei ole äh, äh, Rootsi ja ei ole seal seetõttu, et praegusel hetkel nad alles mõtlevad, missuguse seisukohaga nad peaksid otsustama, millise seisukohaga, millise platvormiga nad peaksid liituma ja neil on potentsiaalse kolme Euroopa platvormi vahel valida, nad peavad alles oma otsust tegema, seetõttu neid ei ole seal veel näha, niisiis ühesõnaga, nagu ma juba varem ütlesin, hetkel äh, kakskümmend kuus kahekümne kaheksast Euroopa Liidu liikmesriigist on meiega liitunud, pluss Šveits, Norra, Norra, Makedoonia ja Ukraina siis väljaspoolt Euroopa Liitu. suur aitäh, kas on veel küsimusi? meie külalistele tundub rohkem küsimusi ei ole, sellisel juhul ma tänan härra, proua Haagenit ja härra Musatsist ettekannete eest ja osalemise eest meie diskussioonis ja nüüd me jõuame tänase ITRE koosoleku viimase päevakorrapunktini. nagu te kõik teate, eh, ITRE oli lähetuses Washingtonis ja Pennsylvanias Ameerika Ühendriikides. eile mõned meist juba kohtusid mõningate kongressi liikmetega, kes hetkel on Brüsselis. see kohtumine oli äärmiselt huvitav, väga põnev oli nendega arutada erinevaid teemasid. siin on nüüd meil mõned komisjoni liikmed, kes osalesid delegatsioonis Ühendriikidesse ja meil oleks väga hea meel, kui mõned osalejad annaksid meile väikese ülevaate sellest. võib-olla ma võiksin esimesena paluda härra Rüübihit või, või härra Petersoni, kes oli, härra Peterson, kes oli delegatsiooni juht, võib-olla tema siis arutab, arut-, alustaks ja siis pärast teised liikmed räägiksid võib-olla ka ja palun, härra Peterson. suur aitäh, sest üheksa liiget käis Washingtonis ja Pennsylvanias kuueteistkümnendast üheksateistkümnenda märtsini pra-, sel aastal Pennsylvanias oli meie eesmärgiks põlevkiviõliga tutvuda ja äh, uurida vastavatelt energiatootjatelt, kohalikelt äh, piirkondadelt, äh, akadeemikutelt, vabaühendustelt, äh, kõikidelt, kõikidelt mm, osapooltelt ning lisaks käisime ka kohapeal Ohios. Pensil-, lisaks kohtusime ka keskkonnakaitse osakonnaga Pensilvaanias ja samuti arutasime, kas, kas osariikide vahel on kon-, on konkurents põlevkivigaasi küsimustes ja kuidas föderaalsed seadused seda reguleerivad või reguleerivad seda osariigi seadused, missugused on, missugused on seosed erinevate majandussektorite vahel, põhimõtteliselt ka seda, missugused on esmased õppetunnid, mis on saadud seadusloome alal sellest küsi-, selles küsimuses. delegatsioon äh, kohtus ka äh, Pennsylvania terviseprojektiga, samuti puhta vee tagamise projektiga, et tagada, mis, äh, et arutada, missugused probleemid võivad tekkida inimeste tervisele, hüdrofrakkimise tulemusena samuti keskkonnale, samuti põhjaveele. härra Lokneriga kohtumisel puudutati teemasid põlevkivigaasi osas praegusel energiaturul e, e, Ameerika Ühendriikides kirju-, külastasime ka Pittsburghist saja kahekümne kilomeetri kaugusel asuvat Utica gaasivälja ning seal on Totalil äh, Ameerika ettevõttega Chesapeake ühisfirma, seal nad tegutsevad ühiselt ning meile näidati kõiki äh, õli, kõiki põlevkiviõliga seonduvaid töö protsessi osasid, frakkimist, survendastamist ja nii edasi. samuti me kohtusime vastavate tootjate esindajatega, samuti ka kongressmenidega, osalesime energiaseminaril mille korraldas äh, Carnegie International Peace Endowment ja sellel seminaril räägiti peamiselt sellest, kuidas erinevad eksper-, eksperdid äh, näevad energia turvalisust, energiaprojekte, nende Euroopa Liidu ja ühend, Ühendriikide seoseid, kuidas Ühendriigid võivad Euroopat aidata vähem sõltuda Vene gaasist ja nii edasi. delegatsiooni juhid vahetasid mõtteid mitmete mitmete Ühendriikide komisjonide ja komiteede esindajatega, samuti kutsusid äh, esindajad siia Brüsselisse, kohtusime ka kongressman Michael McCalliga, kes on Teadus- ja Tehnikakomitee liige ning äh, temaga me vahetasime samuti mõtteid energia varustuskindlusest ja tehnoloogia siirdest. Äh, Ühendriik rääkides kohtusime veel äh, fossiilkütustega tegelevate vastavate ametkondade esindajatega ning me nende valdkondade esindajatega kohtumine oli võib-olla kõige huvitavam, me arutasime Ühendriikides toimuvat äh, põlevkivibuumi, rääkisime ka uutest keskkonnasõbralikumatest äh, tehnoloogiatest, nende väljatöötamisest, põhjavee kaitsest, äh, samuti põlevkivigaasi jäätmete kasutamisest ja nii edasi lisaks kohtusime ka Föderaalse Kommunikatsiooni esindajatega, kus me rääkisime uue avatud interneti reeglitest, mis võeti vastu hiljuti. lõpetuseks tahaksin ma tänada kõiki kolleege, kes osalesid delegatsioonis. see oli väga huvitav ja väga paljupakkuv reis koosreisid oli suurepärane ja meil oli väga palju viljakaid diskussioone Ameerika kolleegidega. ja lõpetuseks tahaksin ma tänada ka sekretariaati, et nad tõesti väga kannatlikult tegid väga suure töö ära, toetades ja aidates delegatsiooni liikmeid, suur aitäh! suur aitäh, härra Peterson, see oli väga ülevaatlik ja huvitav kokkuvõte teie reisist ja nüüd ma tahaksin soovitada, et kuna väga vähe kolleege on hetkel kohal ja teil on tegelikult ka kokkuvõte kirjalikult olemas, siis võib-olla me lisaksime selle tänase koosoleku protokollile ja tagame, et kõikidele saab olemas olema juurdepääs sellele ülevaatele. ja ma arvan, et teie järeldusi kirjalikult vaadata oleks ka väga hea. nüüd järgmine kõneleja minu nimekirjas on härra Rüübik. aitäh aitäh, tahaksin tänada sekretäriaati ning äh, delegatsiooni juhti, sest meie delegatsiooni juht tegi väga tõhusa ettevalmistustöö ning juhatas arutelud sisse. minu jaoks on olulised antud asjad kaks punkti. esimene puudutab kildagaasi arutelu NGO-dega valitsusväliste organisatsioonide ja keskkonnakaitseorganisatsioonidega ning see näitas, et tehnoloogia on arenenud edasi oluliselt ning keskkonnateadlikkus ja, ja turvalisus on kesksel kohal, mis on suurepärane, et asjaga niimoodi vastutustundlikult ümber käiakse. teiselt poolt aga nägime, et kildagaas viimastel aastatel on loonud kuskil miljon töökohta ning seitsekümmend miljardit eurot umbes on, on suurenenud ka maksutulud ning äh, arvatakse, et aastani kaks tuhat kakskümmend tuleb maksutulu veel nelikümmend miljardit eurot või võiks tulla ning see oleks äh, Euroopa seisukohalt ju suurepärane tulemus, kui niimoodi saaks edasi seadusandlusega seoses ühelt poolt komisjoni ettekandet kuulates ning teiselt poolt kuulates triloogis ähm, arutatavat, tundub olevat vajalik, et meil FCC, see Ameerika Federal Communications Agency, osutas sellele, et turu normid peaksid olema võimalikult lihtsad ja läbipaistvad ning me peaksime seetõttu Euroopas tegema koostööd FCC-ga oma turu kujundamisel. ning äh, selles mõttes äh, oli see õppereis väga asjalik, nägemaks, kuidas Ameerika ja Euroopa saaksid siin tulevikus koostööd teha. Members who participated at this meeting, that doesn't seem to be the nii minul on küsimus ja ma tahaksin küsida nimelt järgmist. eile, kui me kohtusime selle kongresmeniga, kes samuti käsitles kildagaasi energiat ja nii edasi, siis mitte keegi ei nimetanud tuumaenergiat. ma tahaksin teada, miks teie reisi kokkuvõttes äh, tuumaenergiat üldse ei puudutatud, kas te üldse ei rääkinud sellest, mida tehakse praegusel hetkel tuumaenergiaga Ühendriikides? tuumaenergia ei olnud meie programmi osa, me pöörasime tähelepanu ainult kildagaasile ja kasutasime võimalust külastada neid kohti, kus tõesti töö to toimub, kus toimub tegelik hüdrofrakkimine, samuti külastasime ümbritsevaid ettevõtteid, seega meil oli seekord huviorbiidis ainult, ainult kildagaas ja muud energiatüübid mitte. me olime seal ju ainult kolm ja pool päeva ja pidime Pittsburghi ja Ohiosse sõitma. see nõudis päris palju aega, samuti logistilist korraldust, seega meie eesmärgiks oli ainult kildagaasi, kildagaasiga tegelemine, seega tegelesime ainult sellega. aitäh ja nüüd ma jõuaksin siis viimase punktini ja nimelt meil on muud küsimused päevakorras, kas keegi soovib midagi muude küsimuste all tõstatada, kui ei, siis ma tuletan teile meelde, et järgmine koosolek toimub kahekümne kaheksandal mail kella üheksast poole üheni ja seejärel kella viieteistkümnest kuni kaheksateist kolmekümneni. kena päeva teile täna!